protokoll kinnitatud. härra Suarez Carpena tegi avalduse tagasi astuda kümnendast märtsist, see annab eilsest oma ametikohalt vastavalt artiklile neli, kodukorras on tema koht vabanenud ning teavitan sellest riiklikke ametivõime. päevakorras on nüüd suulised küsimused nõukogule.